see on raudtee infrastruktuur ja avalikud teenused Donau jõe ja Aadria mere makropiirkondades. kõigepealt annan sõna volinik Reetule, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud kolleegid kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et te selle punkti päevakorda panite. arutelu, mis puudutab avalikke teenuseid ning raudtee ühendatavuse parandamist Dauna jõe, jõe ja Adria mere makropiirkondades. eelmisel nädalal osalesin ma sündmusel kus lükati käima Ähm, Euroopa Liidu äh, alpistrateegia, äh, see leidis aset ähm, Sloveenias, see on neljas Euroopa Liidu makrostrateegia äh, ja viissada inimest oli seal üritusel kohal, nad olid väga entusiastlikud ja see tähendab seda, et see näitab meile need makropiirkonnad ja need strateegiad on ääretult olulised. makropiirkondadega tegeledes saavad erinevad Euroopa piirkonnad ühiselt väljakutsetega tegeleda, parandades territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust. selline koostöö äh, on väga oluline, kui me räägime erinevate piirkondade kokkutoomisest, äh, nende ühendamisest äh, raudteede ehitamise läbi. ma pean siin silmas nii Donau jõe kui Adria mere strateegiat ja mõlema puhul on raudteetransport üheks prioriteediks regiooniti on väga suuri erinevusi, kui me räägime raudteetranspordi valdkonnast ja see võib õõnestada majanduskasvu potentsiaali nendes piirkondades Itaalia, Saksamaa, Austria, vanad liikmesriigid, äh, seal on teenused väga heal tasemel, loomulikult on ka seal ähm, panemisruumi ja võimalusi, kuid Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, uued liikmesriigid, äh, seal äh, ei ole olukord tegelikult rahuldav, kuid see näitab siiski paranemise märke, eriti just tänu Euroopa Liidu rahastusele. kuid Euroopa Liidu välised riigid on riigid, kus raudtee infrastruktuur kultuur on praktiliselt puudulik, neil on vaja selleajaseid reforme ja investeeringuid. Euroopa komisjon usub, et ülim aeg on võtta tarvitusele vajalikke meetmeid selleks, et toetada raudteetaristuid ja avalikke teenuseid nendes piirkondades. ja eh, tegevused peaksid olema suunatud järgnevatele aspektidele. kõigepealt on meil vaja tugevamat ja paremat riikidevahelist koostööd. ei ole muud võimalustki edasi eh, liikuda ja edu saavutada nii makro- kui mikropiirkondlikul tasandil teiseks on vaja seda, et riigid teeksid tihedat koostööd selleks, et raudteealased reformid ellu rakendada ehm, näiteks taristute lahtisidumine või vastavate ehm, nõuete paikapanemine. kolmandaks, meil on vaja ehm, investeerimisprojekte selleks, et äh, blokeeringut kaotada, et äh, suutlikkust parandada, võimsust parandada ja seetõttu on mul väga hea meel öelda, et TNT võrgustiku äh, hinnanguline väärtus Balkani piirkonnas on suurepärane võimalus nende investeeringute tegemiseks, kuid lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, me kõik teame, et koostöö, investeeringud ja raudteealased reformid ainuüksi ei aita meil äh, nendest välja, äh, väljakutsetest ähm, üle saada. me peame parendama projektide mm, juhtimist, äh, meil on vaja head juhtimistava, head valitsemistasa, piiriületusmenetlused tuleb muuta ka lihtsamaks. meil on vaja, et kõik osapooled, kõik sidusrühmad jõuaksid ühele meelele olulistes ähm, põhimõtetes. kõik avalike teenuste lepingud raudtee valdkonnas, sektoris peavad tuginema konkurentsile konkurentsireeglitele selles valdkonnas on mitmeid olulisi väljakutseid ja me peame tagama selle, et need ressursid, mida meil on võimalik kasutada, leiaksid ärakasutamist tõhusalt. kolm aastat tagasi Euroopa Komisjon tuli välja eh, neljanda eh, raudteepaketi seadusandliku ettepanekuga ja meie tõesti usume, et teie kaasseadusandjad täna ähm, saaksite aidata meil kokkuleppele jõuda selles valdkonnas. nagu ma olen öelnud, me oleme väga palju saavutanud juba makromajanduslike ähm, äh, piirkondade kontekstis, aga nüüd on vaja ähm, põhimõtet ellu rakendada, meil on vaja konkreetseid meetmeid, konkreetseid muudatusi ellu viia ja need peavad vastama nii kodanike kui erasektori ootustele. see tähendab seda, et meil on vaja paremaid raudteeteenuseid ja tõhusamaid teenuseid, suur aitäh ja ma ootan pikisilmi tänast arutelu, aitäh! Äh, aitäh! annan nüüd sõna härra Marineskule, kaks minutit, palun. aitäh, härra president, lugupeetud volinik makropiirkonnad on väga positiivseks algatuseks, sest need aitavad meil paremini koordineerida, sellega paremini ka ühtekuuluvust tagada erinevate piirkondade vahel selles suures makropiirkonnas. aga sinna juurde tuleb lisada seda, et me peame hoolitsema selle eest, et tulevikus ei läheks raha, vahe, rahalised vahendid mitte ainult makropiirkondadele kuna ühtekuuluvuspoliitikal on nagunii praegusel hetkel juba väga suured probleemid ja ainult makropiirkondadele raha eraldamine tooks endaga kaasa veelgi suuremad probleemid. koordineerimine on tähtis, ka koordineerimine komisjoni sees, selleks et liikmesriigid äh, jõuaksid kokkuleppes, äh, leppele need liikmesriigid, mis on osa makropiirkonnast ja siis me saaksime hoolitseda selle eest, et äh, Äh, raha kasutataks koordineeritud projektide jaoks ehk projektide jaoks, mida siis üheaegselt erinevates riikides läbi viiakse. mis puudutab Donau ja Balkani makropiirkonda, siis TNT äh, võrkude äh, väljaehitamine ja laiendamine sinna piirkonda on väga hea ja väga tähtis. raudteetranspordi puhul tuleb tulevikus hoolitseda selle eest, et meil oleksid koridorid, et oleksid projektid, mis aitaksid neid transpordikoridore ellu viia. eriti mõtlen siin näiteks äh, Konstantsa Mustamere äh, sadamat, samamoodi nagu ka sadamaid äh, Kreekas ja nende ühendamist. Teie saate siin tõesti neid riiklikke transporditegevuskavasid koordineerida ja seda selles vaimus, et need koridorid tõesti ka realiseeruksid. teiseks paluksin teil olla äh, väga tähelepanelik, kui hakatakse raudteepaketti tõesti ka äh, lõpule viima, sest äh, me teame, et on läinud raha erinevatesse tõukefondidesse ja ka äh, Äh, strateegiliste investeeringute fondi, sest need on ka rahad, millega saaks tegelikult läbi viia tähtsaid projekte. aitäh, järgmisele proua Tapartel, palun. härra president, proua volinik, kallid kolleegid, mul on väga hea meel tänase arutelu üle, see on tähtis Rumeenia majandusliku arengu jaoks, aga üleüldiselt ka Kesk- ja Ida-Euroopa jaoks Rumeenia ja Austria olid esimesed riigid, mis tulid nõukogule äh, läksid te,, tegutsesid kiiremini kui nõukogu ja palusid komisjonil veel aastaks kaks tuhat kuusteist välja töötada Donau piirkonna strateegia. tegemist on piirkonnaga, kuhu kuulub neliteist Euroopa Liidu liikmesriiki, on tähtis, et kõik riigid üheskoos probleeme lahendaksid. meil on vaja liikuvust parandada, me räägime siin energiaallikatest, vee kvaliteedist ja samamoodi nagu ka majanduslikest probleemidest kahjuks äh, on probleemid küll erinevates riikides samad, aga areng nendes riikides on väga erineval tasemel. meil on vaja rohkem vahendeid ühtekuuluvuse jaoks, majanduse ja sotsiaalse arengu, samamoodi nagu ka piirkondliku arengu jaoks. meil on vaja tegevuskavasid välja töötada, näiteks transpordi jaoks Rumeenias, tegemist oleks siis tegevuskavaga, mida rahastatakse Euroopa Liidu vahendite kaudu, mis äh, sisaldaks ka arenguprojekte riiklike transpordiprojektide jaoks ja samamoodi ka investeeringuid taristusse. Rumeenia valitsus on oma tegevuskava juba välja töötanud ning komisjon on selle läbi vaadanud ja heaks kiitnud. on, selles tegevuskavas on teatud prioriteedid, mis on kooskõlas ka Euroopa transpordipoliitika ka kooskõlas, kaasa arvatud ka meie transpordikoridoridega. ja mul on väga hea meel, et piirkondliku äh, arengu ja raudteepoliitika on Donau makropiirkonnas omavahel kooskõlas. Rumeenia puhul võiks see strateegia aidata nii sotsiaalse kui ka äh, majanduslikule arengule kaasa aga saab hoolitseda ka selle eest, et vähenevad lõhed erinevate piirkondade vahel ja nende riikide vahel, mis seal praegu ikka veel on alles. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Maisner, teil on kaks minutit kõneaega palju. aitäh, härra president, proua volinik, aitäh teie selgituste eest, on tõesti niimoodi, et Euroopa üheks põhiõiguseks on inimeste, teenuste ja kaupade vaba liikumine. ning inimust, inimeste ja kaupade puhul on nii, et me tõesti üritame äh, rongiga ühest Euroopa otsast teise sõita, kuid tihti ei ole see kas võimalik või ikka veel võimalik ja just sellepärast makropiirkondade puhul tuleb keskenduda sellele probleemile. Teie, proua volinik, ütlesite, et raudteeühendused on prioriteediks ja siin on väga palju probleeme. me ei saa kõiki saari koheselt ühendada, vähemalt Aadria mere puhul oleks see küll väga tore, aga me ei saa seda endale lubada. kuid me peame vaatama seda, kus on meil väga suured puudujäägid ja makropiirkondade ülesandeks on ju just see, see, et lõhesid vähendada ja hoolitseda selle eest, et kõikidele oleks tagatud ühesugune juurdepääs. ma tean, et seda ei ole siin väga palju näha, aga meil on siin välja töötatud äh, met-, selline kaart nagu metrooskeem, kus on välja toodud täpselt see, mida me tahame omavahel ühendada. ja ma keskendun kolmele koridorile sealses piirkonnas, esiteks äh, Läänemere Aadria koridor, seal on kuusteist piiriületuspunkti, nendest üheksa raudteega, peale Austria on meil igal pool äh, puu puudu äh, piiripunktidest, siin on väga palju pudekaelasid, eriti just äh, näiteks äh, kaubavedude maht on nii väike, et see ei tasu ennast üldse ära. kolmkümmend miljardit eurot on aastaks kaks tuhat kolmkümmend vaja investeerida, aga meil ei ole nii palju. nüüd idapoolne Vahemeri seal tuleb näiteks kuus korda vedurit vahetada, kui Ateenast Hamburgi sõita, ma tean, et Hamburg ei ole ei Aadria ääres ega ka Donau ääres, aga siin on ikkagi väga suured probleemid ja Reini-Donari koridori puhul on meil ka väga palju piiriületuspunkte, kaheksa tükki ja ainult äh, raudtee omi, kus näiteks Tšehhimaa ja Saksamaa vahel on elektriühendusega probleeme ja Rumeenia Äh, raudteevõrgustikku tuleb väga palju kaasajastada, nii et meil on väga palju vaja ära teha ja mul on väga hea meel, et me makropoliitikaga üritame sealsete inimeste olukorda parandada. aitäh! järgmisena härra Kraamer, palun. president, proua volinik, äh, mõned kuud tagasi toimus meil Pariisis kliimakonverents ja Euroopa Liit äh, võitles seal kliimaeesmärkide täitmise eest. transport vastutab kahekümne viie protsendi kõikide heitmete eest ja alates tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast on heitmete maht tõusnud kakskümmend kaks protsenti, tööstuses on aga samal ajal heitmed kolmkümmend kaheksa protsenti vähenenud. sellepärast tuleb meil liikuvust äh, muuta selleks, et kliimaeesmärke täita. liikuvus on väga tähtis äh, eksistentsi jaoks, just sellepärast tuleb maapiirkonnad äh, ühendada tähtsamate piirkondadega ning palun ärge tehke Portugali viga uuesti. Portugalis kümme-viisteist aastat tagasi väga paljud äh, raudteed kaevati üles, öeldi, et autodega tuleb sõita inimestel, nüüd ei ole aga neil raha selleks, et autot osta, samal ajal aga raudteetransport on ka Äh, maha lõhutud. me rääkisime siin ka tegevuskavadest, kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti raudteetranspordist Rumeenias tahetakse ka ära kaotada, seda otsustas valitsus ja komisjon kiitis selle veel heaks. kui te seda teete, siis te võite need kliimaeesmärgid unustada ja just sellepärast tuleb teil selgeks teha, et meie prioriteediks peab olema raudteetransport, kuuskümmend protsenti tõukefondide vahenditest läheb maanteetransporti, ainult kakskümmend protsenti raudteetransporti, seda tuleb muuta. Te ei tohi aga võtta võtta eeskujuks seda et kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti raudteedest võetakse lihtsalt üles samamoodi ka lühikesed distantsid mäga, mängivad väga tähtsat rolli sellepärast et üheksakümmend protsenti raudteetranspordi kasutajatest sõidavad vähem kui viiskümmend protsenti, ärge mõelge ainult suurprojektide peale ja transpordikoridoride peale, meil tuleb tagada ühendused inimesed, see, inimestele, see on kõige tähtsam ja mis puudutab Euroopa äh, transpordivõrgustiku, siis tegemist on lapitekiga ja muide, augud on täpselt seal, kus on piirid ja just sellepärast tuleb teil siin ka luua stiimuleid selleks, et liikmesriigid ka piiriüleste ühenduste eest hoolitseksid, nad taastaksid need, mis äh, sõja ajal ega pärast sõda lõhuti, me saame liikuvust tagada ja kliimat kaitsta, aga mitte nii, et me kolmkümmend, nelikümmend protsenti raudteevõrgustikust Rumeenias üles võtame, aitäh. Äh, suur tänu, härra Kraamer, teil on tõstetud sinine kaart. proua Tapardell, kas te olete valmis vastama? proua Tapardell, suur tänu, härra juhataja, härra Kraamer, mul on meeles veel, et juunikuus rääkisime me ühes transpordikomisjoni koosolek hommikul täpselt sellest. Rumeenia valitsuse esindajad olid toona kohal ja komisjoni esindajad samuti. ja mina ise ja nemad kõik ütlesime kõik selgelt välja, et ei ole kolmkümmend, nelikümmend protsenti Rumeenias vähenenud raudteeinfrastruktuur, vaid eesmärgiks on olnud hoopis selle taristu uuendamine ja minu küsimus, meil on üks äh, laiemaid raudteevõrke Euroopas, äh, sarnane Saksamaale ja Prantsusmaale, aga nemad on teinud äh, suuremaid kärpeid oma võrkudes kui meie viimase kümnendi jooksul. mina ja minu koduriik oleme alati võidelnud selle eest, et raudteetransport jätkuks ja ühtsest Euroopa jätkusuutlikust transpordist oleme meie huvitatud, nii et enne kui rääkima hakake, kontrollige, kas räägite ikka õiget juttu, aitäh! ma kontrollisin täpselt, mis seal toimub praegu on Rumeenias ka lai arutelu selle kohta, kas varasema valitsuse otsused peaks parlament heaks kiitma või ei ja isegi komisjonis räägitakse sellest, ka mina tean, et Prantsusmaal ja Saksamaal on väga palju ühendusi eh, peatatud, eh, ma olen selle vastu võidelnud. Eh, minu meelest on selge see, et raudteed on meie tulevik, sellepärast et see on keskkonnasõbralik ja ainult nii me saame panna piiri, on oluline, et meie lastel ja meie lastelastel oleks ka mingi mingi perspektiiv siin maakeral. aga kui me nüüd ütleme, et me tahame võrku optimeerida ja see tähendab seda et, et kolmkümmend, nelikümmend protsenti liinidest lihtsalt eemaldatakse, siis see ei ole mitte optimeerimine, vaid lammutamine ja see tuleb lõpetada, aitäh. suur tänu äh,, härra Kill, palun. suur tänu kahekümne esimese sajandi Bismarckide kõige targemate sõnade kohaselt ehk eurokraatide sõnade kohaselt on makromajanduslik poliitika viis, kuidas naaberriigid saaksid luua territoriaalsed sünergiad ja vähendada regionaalseid erinevusi. põhimõtteliselt äh, räägitakse globaliseerumisest järjest äh, äh, suuremas liidus ja väga raske on komisjoni ametnike sõnul hinnata seda, kas makromajanduspoliitika on tegelikult muutnud tänaste algatuste mõju. kuivõrd see nii on, siis miks me Briti maksumaksja raha üldse raiskame sellise asja peale ja oma aega kah veel? suur tänu. järgmisena saab sõna härra Pospišil kaks minutit kõneaega. suur tänu, härra juhataja austatud proua volinik, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite, mina esindan äh, siin Tšehhi Vabariiki Äh, Tšehhi Vabariigis äh, makropiirkondadest rääkides äh, on tuleviku investeeringute roll väga suur, need investeeringud ei peaks minema mitte ainult riiklikesse programmidesse, vaid Euroopa raha peaks toetama ka piiriüleseid projekte, eriti raudteeinfrastruktuuri puhul, millest me täna räägime. ma olen täiesti veendunud, et siin on veel palju teha, raudne eesriie on langenud, kuid raudteeühendus näiteks Tšehhimaa ja Saksamaa vahel ei ole piisav see ei vasta absoluutselt praegustele vajadustele ja potentsiaal oleks siin suur, aga selles osas ei ole midagi tehtud. kui me tahame rohkem investeerida tulevikku, piiriülesesse koostöösse, kui me tõesti tahame raudteetaristut toetada, siis tuleb rohkem raha selle jaoks ette näha Donau strateegias on umbes kakssada kakskümmend miljonit meil eelarves, sellest ei piisa, see on piisk meres see, sellest ei piisa isegi ühe raudteeprojekti jaoks. me oleme läbi viinud analüüsi äh, meie liinide äh, äh, ta-, kaasajastamise osas Praha, Pilsen, Müncheni suunas, selleks on vaja miljard eurot, viis korda rohkem kui see, mis meil praegu on äh, kogu selle fondi jaoks ette nähtud ja see tähendab seda, et tulevikus tuleks rääkida ka sellest, et kas need projektid peavad meil kandma siin ainult mingisugust sümboolset väärtust või äh, on need tõelised, tõsiseltvõetavad investeerimisprojektid jah, äh, rattateedesse võib investeerida ka, see on ka oluline, aga kas on ikka strateegiliselt sama oluline kui raudtee infrastruktuur? projekte on palju ja häid, aga meil on vaja suurimaid projekte. proua Ayala Sender, kaks minutit, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud äh, proua volinik, suur tänu ka teile selle ülevaate eest äh, ja selle eest, et te rõhute, kui oluline on makromajanduslik koostöö selleks, et eemaldada regioonide vahel erinevused me oleme kõik täna siis keskendunud raudteele ja avalikele teenustele Euroopa ühendamise rahastu, tegelikult on see solidaarsuse imetoode. kümme miljardit eurot on tegelikult ju kokku ette nähtud, seda ei ole isegi Ühtekuuluvusfondil ja teema on muidugi väga keeruline, ma tean seda, aga mina toe-, olen siiski väga rahul sellega, mis tänaseni on saavutatud. räägitakse uutest transpordikoridoridest täna uutest marsruutidest ja räägitakse mm, erinevate transpordiliikide kaastalitusvõimest. kadunud on inglise tõlge. Eesti tõlge peaks toimima. noh, hästi jätkame, ma tuletaksime meelde, et on kaks võrku. kõigepealt uued koridorid, mis olid äh, mitme, mitut transpordiliiki ühendavad, ühendasid siis raudteed, veemaanteed äh, ja tavamaanteed e, ja siseriiklikud kavad ja tollal mul on veel meeles, et Rumeenia ei olnud esitanud oma siseriiklikku kava eelmise valitsuse all. nüüd on valitsus ka olnud sunnitud seda tegema, härra Ponta on viimastel kuudel selle töö ette võtma ja tänaseks olemegi siia punkti siis jõudnud. ma olen äh, ära kuulanud ka need kolleegid, kes ütlevad, et probleeme on äh, rahade vastuvõtuga, infrastruktuuriga on probleeme ja liis-, piisavalt vahendeid ei ole äh, kiirliinidele ette nähtud ehm, loomulikult Euroopa Parlament on sellest kõigest huvitatud, sellepärast et tahame toetada turismitööstust ka Äh, Austria ja Saksamaa vahel on samuti veel raskusi, äh, näiteks Donau äh, ei ole täies ulatuses praegu veel sõidetav. proua Gretšu, piirkond, millega te tegelete, on oluline turismi jaoks, tuleb mõelda, et transpordiliike on siin mitu, tuleb arvestada ka maanteed transpordiga ja nii edasi, palju on teha, mitte ainult raudtee osas. suur tänu! härra Kaabon on esitanud teile sinise kaardi, olete valmis vastama? aitäh, härra juhataja, mina tahtsin öelda, et Suurbritannias me tegime ka suuri vigu viiekümnendatel aastatel. me nimelt äh, panime ka raudteed kinni, väikesed liinid, me arvasime, et äh, tulevik peitub autodes, ma olen täiesti nõus, et tegelikult on tulevik rongides, aga meil on Ühendkuningriigis veel üks suur probleem ja peaksime sinna väga palju raha äh, suunama uuele kiirliinile, mis ühendab Londoni Põhja-Inglismaaga ja Šotimaaga mõte iseenesest on hea, aga meile tegelikult pigem meeldiks hea korralik raudteevõrk, mitte me ei kulutaks äh, tohutuid summasid äh, liinile, mis tegelikult tavainimest üldse ei aita. ja piletihind ilmselt on ka kosmiline pärast seda ja ainsad inimesed, kes selle rongiga sõita saavad, on äh, mingisugused äh, super business mehed ja nende perekonnaliikmed ja mitte keegi teine. mulle meeldiks pigem kohalikele liinidele raha kulutada, selle asemel, et ärituusasid ühest kohast teise vedada ja teisi, kõiki teisi eirata. olete nõus sellega? proua Jelle Sender, mina olen hispaanlanna. meie kiirliinil Avel on olnud tohutu edu, Malaga, Sevilla, Barcelona ühendasime me selle äh, võrguga ja Hispaania kogemus tegelikult näitab, et kiirliinid äh, toovad palju head kaasa tõsi on see, et kui on äh, väga tihedasti asustatud riik, äh, siis võib-olla on olukord teistsugune. Hispaanias on tegelikult aga kogemused olnud head ja positiivsed. inimesed ei pidanud enam sõitma lennukiga, vaid said äh, hoopis ettevõtluse asjus käia rongiga ringi. nii et võib-olla jah, kui oleks hea ühendus Šotimaaga, sellel on ka omad öö, head äh, ja hüved, aga loomulikult ka väiksemate kohtade inimeste ühendamine raudteeühendusega on oluline. suur tänu, järgmisena Sunera Jakovtšitš. suur tänu, mina tahaksin rõhutada kolme asja, peaasjalikult kolme probleemi. kõigepealt transpordiliikide koostalitusvõime, selleks on vaja metsikult raha aga äh, samas ei ole ka meil mitte mingisugust äh, alternatiivi, me peame äh, raudteetranspordi ühendama mere- ja õhutranspordiga. järgmine probleem minu meelest on see, et meie raudteed on väga aeglased. Itaalias äh, näiteks äh, alates paarist äh, Horvaatiani Zagrebisse Budapesti või Zagrebi Spliti või Sarajevosse liinid või Itaaliasse, väga aeglane ma tahaksin veel ühte kohalikku probleemi rõhutada, mis on meie jaoks väga tähtis, Istrias nimelt. Istria raudtee on ühendatud ainult Sloveeniaga. nii et meil nüüd tuleb kas läbi mäe ehitada tunnel või sõita Sloveeni rongidega. TNT-d Balkani piirkonna jaoks oleks seega väga teretulnud ja me toetame. härra Jakovtšitš, olete te valmis vastama proua Soltesi sinise kaardi küsimusele. härra Jakovtšiš on nõus. härra Soltes ja siis veel üks tõsteti. kõigepealt kolleeg Soltes. suur tänu, austatud härra Jakovtšiš. Te mainisite Horvaatia ja Sloveenia vahelist rongiühendust, nagu me kõik teame aastatel tuhat üheksasada kaks kuni tuhat üheksasada kolmkümmend viis oli meil Boresana rongiühendus, see oli väga tähtis meie jaoks. mina tahaksin teada, kas te arvate, et võiks selle uuesti elustada? suur tänu selle küsimuse eest. muidugi Horvaatia rongiühendused, mis on otseselt seotud äh, Sloveenia ühendusega, see oleks lahendatud sellega, et Utška mäest äh, raiutakse läbi tunnel, aga see on väga kallis lahendus. pigem oleks parem jõuda äh, Sloveenia-Horvaatia rongiettevõtete vahel kokkuleppele. ma ei saa aru, miks ei võiks olla nii, nagu eelmise, nagu endise Jugoslaavia puhul, kus Istria oli Horvaatia ja Sloveenia vahel jaotatud. kuidas toona oli võimalik äh, Äh, selline raudteeühendus, kokkulepe minu meelest oleks võimalik. kui me sellist kokkulepet ei saavuta, siis see raudteeühendus kaob. suur tänu, proua Maisner suur tänu, härra juhataja, mul on ka üks küsimus härra Jakovtšitšile. Te viitasite hetk tagasi sellele, et väga oluline on see, et ühendatuks oleks ka sadamad ja lennujaamad. kas see tähendab seda, et on piirkondi, kus raudteed ei ole selle ühenduse jaoks ja sellele peaks keskenduma või me peaksime pigem ehitama kiiremad raudteeühendused välja selleks, et lennukiga inimesed ei peaks sõitma, selle eest rääkis vist härra Kraamer aitäh, proua Maisner. kui me tahame hoogustada seda, et transpordiliike oleks võimalik omavahel paremini ühendada, tuleb loomulikult lahendada see probleem, et rongiga sõita on väga aeganõudav. Aadria mere ehm, põhjakaldale saab küll rongiga sõita ja ja baarile ka saab sõita randa, siis aga samas, kui sa tahad midagi vedada, kaupa vedada, siis läheb selleks igavik. nii et me peame midagi tegema selleks, et raudtee oleks lihtsalt kiirem lahendus. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Skirlitš. Poštovana povjerenice, poštovane kolegice i kolege, lugupeetud proua volinik, daamid ja härrad, kallid kolleegid, mul on hea meel näha seda, et te toetate endiselt makroregionaalset lähenemist, kui me räägime Donau jõe ja Aadria mere piirkondadest sellel ei ole tegemist mitte ainult regioonide omavahelise sidumisega, vaid äh, nende kahe makropiirkonna omavahelise sidumisega. Aadria merel on kaks olulist sadamat, mille kasutamine saaks vähendada CO2 heitmeid ja saaks aidata parandada kaubatransporti sealt piirkonnast Põhja-Euroopa suunal, kuid Euroopa kaardil seda piirkonda praktiliselt ei olegi esindatud. näiteks kaubarongi liine ei olegi praktiliselt seal piirkonnas ja võib-olla tuleks uued koridorid ette näha just kaupade vedamiseks raudteel nendes makropiirkondades ja kui me räägime kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümne, kahe tuhande kahekümnendaks aastast ja investeeringutest, mis ette on nähtud, siis me peame vaatama, kust saada raha sellele, võib-olla Euroopa ühendamise rahastust tuleks võtta raha selleks, et need ähm, kaubaliinid ehitada. võib-olla oleks võimalik äh, raha ka ümber jaotada see äh, aitaks äh, toetada meie transpordi- ja keskkonnapoliitika eesmärke, sellepärast et vastasel korral me ei saavuta kummagi poliitikavaldkonna eesmärke selleks tähtajaks, mis me iseendale seadnud oleme. Nendes äh, riikides, kus ühtekuuluvusfondi kasutatakse, peame vastuvõtumäära ja taset parandama, eriti just taristu ja raudtee valdkonnas lisaks tuleb äh, säilitada ka piiriülesed äh, taristud, mis on nende ühenduste jaoks väga olulised, näiteks Horvaatias on meil üks väga hea näide avalike hangete abil on äh, üks projekt nüüd võimalik sellega seoses. suur aitäh, proua Annusi, suur aitäh. me peame tagama selle, et see strateegia on ka edukas see tähendab seda, et äh, me peame vaatama, millised on inimeste tegelikud vajadused. Äh, kui me räägime transpordisektorist ja TNT-dest, siis Ioonia äh, ja Aadria mere mikropiirkonnad on tegelikult kui must auk, kui me räägime transpordiühendustest. minu küsimus volinikule ongi järgmine. kui nüüd reisida rongiga Ähm, Aadria mere piirkonnas, äh, siis äh, see oleks hea viis, äh, kuidas näha, kui palju ähm, lünki seal veel on. Te võiksite seda ise teha ja eelmisel nädal, vabandust, eelmisel aastal mm, räägiti ka Aadria mere makropiirkonnast, räägiti Anconast, Baskanasse minekust, siis mm, Baarisse edasiliikumisest ja sealt veel edasi. oluline on igal juhul see, et me ei äh, jätkaks raha suunamist vastuolulistesse liinidesse Lyoni ja äh, Torino vahel. oluline on investeeringute lünki täita, investeeringutega lünki täita ja investeeringuid juurde saada. ma loodan, et äh, invest-, investorid on huvitatud kõikidest piirkondadest, eriti just lõunapiirkondadest ja ma arvan, et lõunapoolsemad riigid ei peaks sellest kõigest ilma jääma. me peame omalt poolt tegema kõik selleks, et tagada, et see strateegia tõesti liigub edasi ja palun, volinik, me tahame, et te oma rolli selles täidaksite. suur aitäh ja nüüd proua Telli, teil on kaks minutit suur aitäh, lugupeetud volinik, austatud president. mehhanismid, millest me täna räägime, on väga olulised makropiirkondades Donau jõe ja Aadria mere valdkonnas. see on oluline transpordisektorile ja eriti just raudteetranspordile makropiirkondades on väga olulised TNT võrgustikud, kuid raudteeinfrastruktuur on seal lünklik piiriülesed raudtee äh, tuleb välja ehitada ja äh, seda valdkonda tuleb kaasajastada. makropiirkondade süsteem saab meile väga hea aluse selleks kõigeks pakkuda. Nendes makropiirkondades on aga ka selliseid riike, kes ei ole veel praegu Euroopa Liidu täisliikmed ja tänu eelmise suve Viini läbirääkimistele on TNT Äh, võrgustik laiendatud ka äh, kandidaatriikidele ja äh, seeläbi saame me lõppude lõpuks näha võrgustikku, mis hõlmab kogu mandrit. seeläbi me parendame Doonajõe ja Aadria mere makropiirkonna konkurentsivõimet ja see parandab ähm, ka majanduslikku olukorda, transpordi olukorda seal piirkonnas. ja me peame äh, aga oma mõttemaailma muutma selleks, et me edukad saaksime olla, eriti just investeerimise valdkonnas seal piirkonnas. sünergiad ähm, seal Äh, piirkonnas ei saa täielikult realiseeritud, sellepärast et erinevates riikides on erinevad suhtumised sellesse ja seetõttu kahjuks on siiski teatud äh, puudujääge ja ma tahaksin äh, komisjoni üles kutsuda sellele, et TNT võrkudega oleksid ka kandidaatriigid paremini kaasatud. meie tahaksime Rahvapartei poolt komisjoni aidata realistlike lahenduste leidmisel mm, et need saaksid aidata edasisi arenguid ellu viia. suur aitäh! ja nüüd äh, härra Frunzulika, teil on poolteist minutit. austatud president, kallid kolleegid, lugupeetud volinik. Rumeenia on Euroopa raudteevõrgustiku äh, väljatöötamisel äh, usaldusväärne partner ja lai äh, raudteevõrk on väga oluline äh, Eh, see on väga olulise tähtsusega üle kogu Euroopa eh, ulatuva võrgustiku kontekstis. ja Rumeenias on loomulikult raudteesektor eh, tõsiste väljakutsete ees, vaja on läbi viia koheseid reforme, transpordisektoris Rumeenias tuleb teha suuri pingutusi nelikümmend miljardit tuleks järgneval aastal anda raudteesüsteemidele ja nelja tuhande kilomeetri võrra tuleks pikendada raudteeliine. see tähendab seda, et äh, on olemas plaan, äh, kus öeldakse et, et kolmkümmend protsenti äh, raudteedest kantakse maha, aga ähm, väga vähesed kaubad ja, ja inimesed liiguvad raudteed pidi ja vähendamised äh, toovad kaasa ebatõhususe ja suuremad tegevkulud, aga meie võrgustikku tuleb säilitada, sellepärast et äh, äh, tulevik peitubki ju raudteedes, nagu siin eelnevalt on ka mainitud me peame vaatama, milline on olukord ja, ja me peame sellesse tõsiselt, tõsiselt suhtuma, me peame kõikvõimalikud äh, rahalised vahendid ära kasutama, mis meil on ja mm, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kolme, kahekümnenda aastani äh, tuleb ka rahastamist parandada. ma tahaksin ka öelda, et Rumeenia kindlasti ei äh, Äh, löö käega raudtee süsteemi parandamisele ja ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et äh, võrreldes Euroopa keskmisega, siis äh, tegelikult teoreetiliselt rääkides oleks võimalik transpordilt sama hulk inimesi ka kolmkümmend protsenti väiksema võrgustikuga, aitäh. aitäh, teile on sinise kaardi küsimus härra Kraamerilt ja muidugi vastan minu küsimus on nüüd järgmine et kas maanteevõrgustik rumeenias on nüüd nii suurepärases seisus et te tõesti tulete nüüd selle mõtte peale et et kaevate tee üles minu teada küll ei ole mitte kunagi ühtegi teed üles võetud euroopas sellepärast et ei ole piisavalt raha selleks et remonti teha ja tahaksin teada kas teie tegevuskavas see kümme viis protsenti on ette nähtud ka teede kinnipidamist või et teed on tabu ja te hoiate kokku ainult raudteetranspordi pealt? härra Frunzulika, teile esitati siin nüüd väljakutse. ma tõesti pean vastama kallile kolleegile Kramerile, et me ootame Euroopa Liidult stiimuleid selleks, et sellised liikmesriigid nagu Rumeenia kasutaksid rohkem raudteetransporti ja vähem maanteetransporti järgmisena kolleeg Radoš, üks minut. aitäh, härra president, proua volinik, mul on väga hea meel, et see küsimus pandi täna päevakorda. raudtee on parem ja odavam äh, transpordiliik ja ta on Euroopa Liidus alaarenenud, eriti aga just selles piirkonnas, millest me täna räägime ei ole mm, omavahel jõed ja raudteejaamad ühendatud ja samamoodi ka lennujaamadel ei ole rongiühendust ning nüüd see kava e, välja ehitada uusi e, e, transpordiühendusi, selle puhul on väga palju teedele keskendutud ja mul on sellepärast väga hea meel, et volinik Kretsu ütles, et TNT koridorid äh, äh, Äh, ehitatakse ka lõpuni välja Lääne-Balkani riikidesse, see tähendab seda, et meid äh, ühendatakse paremini Euroopaga ja peale selle me saame ka rohkem transpordivõrgustikke välja ehitada sealses piirkonnas. aitäh, järgmisena kolleeg Sani, palun. aitäh, härra president. me peaksime veel kord mõtlema selle peale, millest me siin tegelikult räägime. Donau piirkond äh, moodustab viiendiku Euroopa territooriumist ja viiendik Euroopa kodanikest elab just selles samas makropiirkonnas. see piirkond oli varem osa ühest teisest suurest projektist sada, sada viiskümmend aastat tagasi äh, Äh, raudteetransport arenes ja toona raudtee tähistas inimestele nii jätkusuutlikku arengut kui ka kaasaegset arengut. Äh, ajalugu aga on endaga kaasa toonud selle, et see piirkond äh, lagunes laiali ja kui me tahame seda piirkonda uuesti Euroopasse integreerida, siis on vaja investeerida mitte kõik riigid äh, sealses piirkonnas ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, on kaks riiki, mis äh, on meie partnerriigid, nagu näiteks Ukraina ja Moldova. Ukrainas on siiani veel raudteeühendusi, mida kahjuks enam ei kasutata. aga need raudteeühendused, äh, neile võib uuesti elu sisse puhuda. mis puudutab projekte, siis ma arvan, et oleks väga tähtis ja tõesti ka tuleviku jaoks väga tähtis, kui me tagame koostalitusvõime ja samuti ei tohi me ära unustada ka keskkonna aspekti. aitäh, järgmisena härra Mamikins, palun. aitäh, kallid kolleegid, transport on üks äh, tähtsamaid äh, küsimusi Aadria piirkonnas, siin on kakssada kakskümmend äh, miljonit eurot ja selle programmiga ei peaks panustama mitte ainult paremasse vee äh, majandamisse, vaid tuleb ka piiriüleseid innovaatilisi projekte toetada ning peale selle tuleb ka piirkondlikud kaasaegsed transpordivõrgustikud välja ehitada ning ühendada omavahel piirkonnad ja välja töötada ka kaubavedude transpordil. sama kehtib ka Aadria piirkonna jaoks ja selleks, et transpordivedu parandada, on tähtis piirkond omavahel paremini ühendada. tõukefond ja investeerimisfond on üheks võimalikuks allikaks, aga samamoodi võib ka piiriülest võimekust parandada postiteenused äh, ja ka ülejäänud avaliku üldhuvi teenused on võimalik parandada ja samamoodi tuleb ka inimesi omavahel ühendada. aitäh! Läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde. kolm kolleegi on sõna soovinud, proua Jaslovetska on esimene. aitäh, proua, härra president me räägime siin makropiirkondadest äh,, transpordivõrgustikest ja strateegiatest äh, Aadria ja Lääne-Balkani riikide jaoks. ma toetan neid kolleege, kes soovivad, et raudteetaristu oleks sealses piirkonnas maksimaalselt välja ehitatud. tahtsin voliniku käest teada prioriteetide tasemete kohta, mõtlen siin jõetransporti, kui tähtis on see? aitäh. proua Skrapini, palun järgmisena aitäh, president. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, tegemist on ülitähtsa küsimusega. me peame aga tegema ka õigeid järeldusi, eriti just praegusel hetkel. strateegia transporditaristu väljatöötamiseks, toona strateegia, Aadria strateegia, need on ju need piirkonnad, millest me täna räägime, on tõesti ülitähtsad ja proua volinik, te väga selgelt tõite välja, et on riike, kus äh, transpordiga on probleeme. Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, te ütlesite, et ei saa olla rahul sealse arenguga, ma olen teiega nõus kolm küsimust, mida te ütlesite ja mis on väga tähtsad koostalitusvõime parandamiseks. Te rääkisite investeeringutest, kas te suudate härra Junckerit veenda selles, et ka strateegiliste investeeringute fondist on vaja leida vahendeid piirkondadesse, kus on vaja väga palju ära teha selleks, et teistele järele jõuda. ma ei usu siseturgu, ma ei usu arengusse, sellepärast et transport toob endaga kaasa kulusid. ma olen nõus härra Kraameriga, kui ta ütleb, et Äh, ma-, raudteetransport saastab palju vähem keskkonda, aga samal ajal meil ka raudteel õnnetusi ja just sellepärast on tähtis, et me investeeriksime nendesse piirkondadesse, kus tõesti taristu puhul on väga palju teistest arengus maha jäädud. suur tänu, härra juhataja. kui jah, proua volinik, mina olen sõitnud rongiga Sarajevost teie kodulinna. kaheksasada kilomeetrit, mul läks nelikümmend viis tundi selle jaoks, et rongiga see vahemaa läbida. ja andke andeks, palju lihtsam on mul jõuda Strasbourgi kui, kui sinna sõita Saarevo ja teie sünnikoha vahel Äh, siia jõudmiseks muuseas tuleb mul läbida neli korda rohkem kilomeetreid äh, ja äh, loomulikult selline asi lämmatab turismivõimalused, energeetikaühenduse võimalikud, kommunikatsioonist me ei saa rääkida ja nii edasi ja sellepärast me teie ettevõtmist ka toetame. me loodame, et tulevad kiiresti ka mm, viljad, et selleks me jõuame ra-, saame ka raha selle jaoks ja et transpordiliike oleks võimalik tõesti ühendada niimoodi, et makropiirkonnad oleksid eeskujuks äh, teistele. proua Kretsu, palun. suur tänu, äh, härra juhataja. austatud Euroopa Parlamendi saadikud, äh, suur tänu kõikidele teile selles väga elavas arutelus osalemast see kõik näitab seda jällegi, kui olulised on head transpordivõrgud Donau ja Aadria mere äh, piirkondades nende makropiirkondade äh, jaoks, aga oluliselt ka siseturu jaoks. tooksin välja mõned äh, asjad veel. kõigepealt makromajandus, makropiirkonnad. Te teate, et need loodi sellel tingimusel, et uusi institutsioone nende raames ei looda, et äh, uusi vahendeid selle jaoks ette ei nähta, nii et äh, vahendid koostatakse selleks, et äh, lahen-, koostatakse selleks, et lahendada meie jaoks ühised piiriülesed probleemid. komisjon on kõige selle juures ainult koordineerija. liikmesriigid peavad panustama nendesse projektidesse ja projektidega välja tulema. Teie Euroopa Parlamendi saadikud või komisjoni äh, liikmed ei saa selliseid projekte koostada ja esitada. ühisprojektid on muidugi olulised ja ma toetan neid igati, toetan ka seda makropiirkondade mõtet, sest et ähm, nagu te ise ka ütlesite, me räägime siin ju tegelikult sellest, et liikmesriigid teevad koostööd omavahel, koostööd aga ka riikidega väljaspool Euroopa Liitu. ja see on ainus viis, kuidas me saame laua taha koondada nii Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka meie partnerid väljaspoolt, et hakata tegelema ühiste probleemidega. toona strateegia puhul näiteks siin on nelikümmend riiki, kes osale-, neliteist liikme, neliteist riiki, kes osalevad, üheksa Euroopa Liidust ja viis Euroopa Liidust väljaspool. raudteeinfrastruktuur on, nagu ma ütlesin, selles piirkonnas praegu äh, kas täiesti puudu või sellel on suuri vajakajäämisi. ma olen teiega täiesti nõus, Sarajevost Viini või Brüsselisse on väga raske jõuda, Bukarestis täpselt samamoodi. aga ma loodan, et te sellegipoolest, et see nii kaua aega võtab, tulete ikka teinekord ka Rumeeniasse. meil on vaja piiriüleseid ühendusi, see on selge. kahjuks kohalikud öö, omavalitsused ei ole seadnud seda oma, seda oma üheks prioriteetidest. Donau äh, piirkonna strateegiad küll kutsuvad liikmesriike selleks üles ja ma tahaksin öelda, kui oluline on transpordi infrastruktuuri konsolideerimine, eriti piirialadel. see on tõesti väga tähtis, eriti maapiirkondade jaoks mõelgem sellele, et äh, maapiirkondade elanikkond on meie piirkonnas äh, suurem kui mujal Euroopa Liidus. nüüd jõetransport. see on ka otseselt seotud Taanao strateegiaga. me oleme sellest pikalt rääkinud. meie iga-aastasel Taanao strateegiakonverentsil rääkisime sellest ka. ühendatavus on oluline ja ka raudtee ühendatavus raudtee ühendatavus siseveeteedega ja maanteedega on prioriteet. prioriteet aga samamoodi ka Aadria ja Joonia mere jaoks. Rumeenia ja Bulgaaria transpordiministrid on ka tunnistanud seda, et väga tõsiseid probleeme on siseveeteedega sest et Donau on osades kohtades teatud aastaaegadel väga madal. ma olen üritanud edendada transpordiministrite vahel dialoogi. kui Donaul on üks lõik, olgu ta siis kas või meeter äh, pikk, äh, ei ole laevatatav, siis tegelikult blokeerub äh, kogu laevaliiklus Reini ja Doona ühendused ja nii edasi ja ma loodan tõesti, et riigid astuvad samme selleks, et äh, need kitsaskohad eemaldada. nüüd, äh, mis puudutab Aadria-Ioonia merepiirkonda, siis sinna kuulub kaheksa mm, liiget, neli liikmesriiki, neli Euroopa Liidust väljas olevat riiki ja ma olen väga hea, mul on väga hea meel, et Dubrovnikus on mais mul asja seda makropiirkonda äh, avama ja äh, siin on teenused äh, küll paremas korras kui äh, Toonamere piirkonnas, aga liikumisruumi on ka siin. investeeringud ja jõupingutused tuleb suunata selleks, et kõik meie projektid vastaksid TEN-T standardistele unustada ei tohi ka seda, et statistika näitab seda, et reis vedu väheneb siseveeteedel. kaks asja veel. on oluline see, et kõik teeksid koostööd, koostööd piiriüleselt. naaberpiirkondadega peavad olema suhted paigas aga vaja on ka poliitilist toetust ja tahet selleks, et reformid läbi viia. see on oluline selleks, et meil oleks piisavalt investeeringuid selleks, et äh, raudteed vastaksid ähm, äh, vajadustele. meil nüüd on olemas kõik vahendid selle tagamiseks ja ma tahaksin küll seda võimalust ära kasutada ja kutsuda üles kõiki huvipooli äh, sama tegema selleks, et äh, nendes piirkondades raudteel avalikke teenuseid parandada. komisjon tahab teha tõsist koostööd Euroopa Parlamendiga, tagamaks nendes küsimustes edasimineku ärikeskkonna edendamiseks, aga kodanike hüvanguks ja Euroopa Liidu hüvanguks laiemalt. lahkunud on üks kolleeg, kes esitas mulle konkreetse küsimuse ütles, et Euroopa Komisjon ei hooli Lõuna-Euroopast. ausalt öeldes see haavab mind, ma olen ise käinud kaks korda Itaalias. ai, siiski kolleeg on kohal tõesti. Sitsiilia, Kalabria. ma olin vägagi seotud selle asjaga, ma käisin Itaalias isiklikult need projektid äh, olid blokeeritud, aga minul õnnestus need Napolis uuesti käima lükata. me avasime seal uue raudteeühenduse ja loodetavasti see, seal hakkavad ka rongid äh, liikuma. oluline on see, et Itaalia ei ühendaks mitte ainult äh, Põhja-Itaaliat Lõuna-Itaaliaga, vaid ka Ida-Itaalia Lääne-Itaaliaga. Äh, ja nüüd kogu see debatt Rumeenia osa, komisjon ei otsusta eelarveridade osas ja projektide osas, need on siseriiklikes strateegiates sees, olgu see Rumeenia või ükskõik mis teine riik. Euroopa Liit pakub toetust äh, läbi konsultatsiooniprotsessi aga loomulikult iga valitsus äh, tal on õigus oma prioriteedid paika panna. ja mul jääb üle ainult loota, et kogu rakendusprotsessi jooksul vastavalt vajadustele on valitsused valmis kodanike vajadustele vastu tulema, suur tänu! suur tänu! see arutelu on äh, läbi.